Good afternoon, colleague. tere päevast, kolleegid. ma näen, et mõned ei ole siin, aga ma arvan, et me peaksime alustama. ja kõigepealt esimene päevakorrapunkt. kui kellelgi ei ole midagi päevakorra vastu, siis loeme päevakorra äh, muudetud algusajaga kinnitatuks niisiis, päevakord on kinnitatud. tehniline teadaanne, tahaksin teile meelde tuletada, et viisakusest meie kõnelejate vastu on saali peauks siin poodiumi kõrval mõttevahetuse ajal suletud. nii et, et kui teil on vaja varem lahkuda, kasutage neid küljeuksi, mis on saali tagaosas ja mitte, mitte aknaid. jah jah, te olete loomingulised ja esmaspäev on, aga ei, siin on olemas ka teised väljapääsud, nii et, et palun kasutage saali tagumisi uksi nüüd kolmas päevakorrapunkt meie kodukorra reegli kakssada neliteist järgi on ahveti koordinaatorite koosoleku lõplikud otsused kahekümnendast jaanuarist üles laetud Ahveti veebilehele koos kõigi teiste dokumentidega selle koosoleku jaoks ja need lisatakse tänase koosoleku protokollile. nii, ja nüüd jõuame neljanda päevakorrapunktini, selleks on Euroopa-Kanada suhted äh, hetkeseis ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta föderaalvalimiste mõju kallid kolleegid, teid on siin juba rohkem kui üks kohal ja kõigepealt eh, tahaksin tervitada suursaadik Edith Hurtat, kes on Ameerika mandrite tegevdirektor Euroopa välisteenistuses. ta on täna siin selleks, et rääkida meile, milline on hetkeseis Euroopa Liidu Kanada suhtes Kanadas eh, toimusid kahekümne esimesel oktoobril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal föderaalvalimised Äh, äh, peaminister Justin Trudeau, äh, liberaalne erakond, sai sada viiskümmend seitse kohta kohta ja moodustas vähemusvalitsuse, kaotades siis selle enamuse, mida nad saavutasid eelmistel valimistel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja enamuse said nüüd konservatiivid. Euroopa Liidu ja Kanada suhted rajanevad jagatud väärtustel, meil on pikaajalised poliitilised ja majanduslikud koostöösidemed. Kanada on üks Euroopa Liidu lähimaid ja kõige sarnasemalt mõtlevaid partnereid väljaspool Euroopat kui meil olid seda läbirääkimised ja mina kohtusin Kanada ministritega, siis ma pidin kogu aeg ütlema, et kui Gröönimaa ei oleks Kanadast mitte ida pool, vaid lääne pool, siis oleks Kanada väga hea Euroopa Liidu liige. aga kuna Gröönimaa on vahepeal, siis me ei saa neid vastu võtta niisiis, äh, strateegilise partnerluse leppe sõlmimine ja SETA sõlmimine kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lähendas meid veelgi ja süvendas meie suhteid. Kanada on Euroopa Liidu usaldusväärne partner kliimaküsimustes, liigilise mitmekesisuse küsimuses ja meil on ka väga palju ühist koostöö vallas välispoliitika, julgeolekupoliitika, tehisintellekti ja teadusuuringute alal selline stabiilne partnerlus peaks jätkuma ja ma olen veendunud, et Euroopa Parlament ja vastvalitud Kanada parlament jätkavad oma intensiivset ja viljakat koostööd ka sellel ametiajal lugupeetud suursaadik, teil on sõna, et rääkida meile sellest, kuidas te näete äh, Kanada föderaalvalimiste mõju Euroopa Liidu Kanada suhetele ja millised on eelseisvad üritused Euroopa Liidu Kanada suunal järgnevatel kuudel aitäh, aitäh, lugupeetud saadikud, lugupeetud väliskomisjoni liikmed, lugupeetud esimees. mul on väga hea meel ja suur au täna siin olla ja jagada teiega mõtteid sellest, mida meie arvame ja mida me teeme Kanadaga koostöö vallas nagu te ütlesite, me oleme olnud tunnistajaks valimistele, mis toimusid oktoobris olukorrad väga palju ei muutunud, see küll muutus, aga mitte palju. me näeme, et äh, teine Trudeau valitsus äh, on säilitanud seitsekümmend viis protsenti oma endistest ministritest, nii et, et me ei äh, eelda mingeid suuri suunamuutusi poliitikas. me oleme näinud uue valitsuse programmi ja ma võin öelda, et see programm on väga sarnane sellele, eh, milline on Euroopa Komisjoni uus tegevusprogramm. nii et, et see on positiivne eh, meie väga pikaajalistes eh, heades suhetes Kanadaga. nagu te täiesti õigesti ütlesite, peaminister Trudeau juhib nüüd vähemusvalitsust ja ta peab tuginema äh, nende erakondade toetusele, mis seda toetust on talle lubanud. loomulikult me näeme, et riik on pärast valimisi lõhenenud just nimelt ida ja lääne provintside vahel on lõhed, lõhed on linnade ja maapiirkondade vahel ning väga palju on vaja ühtsust ja ühtekuuluvust valitsus peab tõesti andmas end, andma endast kõike selleks, et riik jälle üheks liita. ja ma arvan, et see peegeldab ka arenguid mujal maailmas peaminister peab leidma ühised teemad opositsioonierakondadega selleks, et oma tegevuskava edasi arendada ja ka nende tegevuskava edasi arendada. mõned nädalad tagasi oli, pidas peaminister nõndanimetatud troonikõne, ta tutvustas oma valitsuse prioriteete ja Kanada parlament kinni, kinnitas need prioriteedid siis eelmisel esmaspäeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril seega olukord on nüüd selge ja me saame juba rääkida valitsuste prioriteetidest. üks nendest on kliimamuutused, mis on väga oluline teema Euroopa Liidu jaoks, samuti Kanada jaoks. me tahame kahekümne viie, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks heitmeid vähendada ja loomulikult valitsus on väga ambitsioonikas ja tahab seda teha väga Äh, spetsiaalsel viisil, niimoodi, et majandus saaks kasvada ja inimesed suudaksid oma eluga paremini toime tulla. Äh, valitsus plaanib äh, välja tulla terve rea meetmetega, mis peaksid suurendama hoonete energiatõhusust ja samuti edendama keskkonnasõbralikku tehnoloogiat. väga oluline prioriteet on ka regionaalsete erimeelsuste ületamine ja selleks Te tunnete väga hästi minister Kristjan Viilandit, kes nimetati asepeaministriks ja valitsussiseste äh, asjade ministriks ja tema on siis kõige olulisem inimene, kes peab äh, säilitama äh, koostöö kõigi provintside ja territooriumitega. ja me teame, kui võimekas see konkreetne minister on, ma pean ütlema, et meile avaldas väga sügavat muljet äh, kui abivalmis ta oli ka siin Euroopas, näiteks seda küsimustes ja teistes küsimustes ja ma loodan, et ta on edukas ka oma uues ettevõtmises. veel üheks oluliseks prioriteetiks Trudeau valitsusele on lubatud maksukärped. Need ei puuduta kõiki, vaid ainult teatud inimesi ja mitte kõige jõukamaid ja peamiseks probleemiks on see, kuidas luua ähm, nõndanimetatud äh, riiklik äh, ravikindlustus äh, programm Kanadas ravikindlustus hõlmab ainult siis meditsiinilist abi, aga mitte ravimite väljakirjutamist ja see on oluline teema, millega Trudeau valitsus peab tegelema. samuti on oluliseks teemaks ja see seo-, seostub eelnevaga äh, põlisrahvaste teema, nimelt äh, valitsus teatas, et nad üritavad täiel määral ellu rakendada ÜRO äh, põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ja seda juba oma mandaadi esimesel aastal, nii et, et nad on väga ambitsioonikad Äh, Trudeau valitsuse muud eesmärgid loeksin lihtsalt üles, plastsaaste vähendamine, äh, samad üritame meie teha siin Euroopa Liidus, siis samuti Ameerika jaoks väga äh, oluline relvade reguleeri-, kasutamise reguleerimine ja torujuhtme e, teema on samuti Kanadas väga oluline teema ja see tekitab ka väga palju erimeelsusi. välispoliitika vallas on oluline loomulikult äh, USMC leppe ratifitseerimine äh, tegemist on siis vana naftakaubandusleppega, äh, samuti vabakaubanduslepe Mehhikoga ja midagi, mis on Kanada valitsuse jaoks väga suureks väljakutseks, nimelt nad üritavad saada siis kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, nad peavad juba kampaaniat ka Kanada on valmis tegema koostööd sarnaselt mõtlevate riikidega, äh, on äh, pühen-, kinnitanud oma pühendumust NATO-le ning äh, ÜRO rahutagamisoperatsioonidele ja annavad rohkem are-, arenguabi. Nende prioriteetideks on haridus ja sooline võrdõiguslikkus ja veel üks asi, mis on Euroopa jaoks väga oluline Nad äh, ütlesid, äh, nad soovivad suhelda äh, siis sarnaselt mõtlevate inimestega, mis puudutavad reegleid digitaalses ruumis, selleks et tagada õiglus ja panna paika siis eetilised suunised selles valdkonnas. ja Te olete nüüd kuulnud ära need prioriteedid ja te näete, et need sobivad väga hästi kokku Euroopa Komisjoni prioriteetidega Te kõik teate väga hästi, mida Ursula von der Leyen Strasbourgis ütles novembris. ta kõneles ähm, sellest ebakindlast maailmast, kus me elame, kus on väga palju riike, kes räägivad ainult vastasseisukeeles ja selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, peame väga tihedalt tegema koostööd oma sõpradega ja Kanada meie jaoks on sõber. me saame Kanadaga luua liite ja loomulikult on Kanada meie jaoks väga oluline partner. mida me siis planeerime teha? me juba rääkisime eh, partnerluse, strateegilisest partnerlusest rääkisime CETA-st, ootame CETA ratifitseerimist, praegu seda kohaldatakse esialgselt ja loomulikult me soovime korraldada sellel aastal mitte üksnes ministrite kohtumise äh, või, või riigipeade kohtumise. Äh, vaatame, kuidas siis meie äh, ühine töö edeneb ja võib-olla äh, selle aasta lõpus äh, saame korraldada siis sellise tippkohtumise. ja me oleme olnud tunnistajateks väga positiivsetele arengutele viimastel aastatel, ma räägin siin äh, setast äh, ma arvan, et meil on tõesti põhjust äh, rõõmu tunda. kahepoolne kaubandus kasvas kümme koma viis protsenti võrreldes varasemate aastatega ja äh, viisteist protsenti kasvas Euroopa Liidu kaupade eksport, äh, import Kanadasse ja põllumajandustoodete eksport kasvas ka natukene, nii et, et tasub tõesti mõelda sellistele asjadele. ühel nädalal tähistame ka Äh, ühist koostöökomisjoni asutamist, see, seal peaksime hindama siis oma kahepoolset koostööd ja vaatama, kas saab korraldada sellel aastal veel kõrgetasemelise tippkohtumise. ja mida me kavatseme sellel kohtumisel siis teha? vaatame, kuidas saaks edendada inimõigusi, kuidas saaksime inimõiguste vallas rohkem ära teha koos Kanadaga, näiteks kas või soolise võrdõiguslikkuse, demokraatia, õigusriigi reeglitel rajaneva rahvusvahelise korra vallas, vaatame, kuidas me saame teha koostööd Kanadaga kliimamuutuste küsimustes, see on samuti meie tegevuskavas väga olulisel kohal. me vaatame ka, kuidas me saaksime edendada keskkonnasõbralikku tehnoloogiat ja e, võimalik, et e, nii on meil mõlemal ka kergem saavutada kliimamuutuste vallas seatud eesmärke. veel üks teema on digitaalne tegevuskava. E, see on ka prioriteetne mõlema poole jaoks, digitaalse innovatsiooni ja tehisintellekti toetamine ning äh, loomulikult vaatame äh, ka, kuidas teha äh, tihedamat koostööd digitaalsete vahendite ja andmete eetilisemal ärakasutamisel ja veel üks oluline teema on julgeolek. me oleme tugevdanud koostööd võimekuse vallas selleks, et uute ohtudega toime tulla. oleme julgeoleku ja rahu tagamise tegevuskava ellu rakendanud ja oleme äh, ka äh, äh, Kanada on andnud oma panuse ka Euroopa Liidu kriisiohjamismissioonidesse ja te teate väga hästi, et Kanada äh, osaleb ähm, meie kriisiohjamismissioonil ähm, Ukrainas, läänekaldal ja Iraagis ja Kanada ei ole mitte üksnes meie väga hea liitlane NATO-s. mõned päevad tagasi meile toimus julgeoleku ja kaitse küsimustes dialoog, kus me saime kõnelda oma prioriteetidest ja koostööst. ja seal me ütlesime väga selgelt välja, et me oleme valmis ka nendes küsimustes koostööd tegema. ja parafraseerides seda, mida te juba ütlesite, et eh, mida Timothy Carnes on öelnud eh, novembris kaks tuhat kaheksateist siin Euroopas, kui ta pidas loengu, ta ütles äh, midagi, mis on väga lähedane sellele, mida teie ütles, ta ütles, et identiteet ja äh, piirid äh, tuleb selgelt paika panna, aga ta ütles, et kui Euroopa rajaneb ideedel ja väärtustel, siis oleks Kanada igatahes tõesti ideaalne Euroopa Liidu liikmesriik. suur aitäh teile ja ma olen nüüd valmis vastama kõigile teie küsimustele, aitäh! Uh, another... suur aitäh! kuulsin ühte toredat äh, lugu äh, Kanada kohta, äh, mis on kanadalane, ta on lihtsalt parem ameeriklane tervisekindlustusega. aga head kolleegid, meil on mõningaid sõnasoovijaid ning esimeseks on kolleeg Pissapia. Grazie, grazie moltissimo per la sua relatsioone. suur tänu selle ülevaate eest, mis oli väga põhjalik, aga väga positiivne, just põhiliselt positiivne. mul oleks aga kaks küsimust teile, see, mis on seotud ka teie just väga positiivse hinnanguga prioriteetidele, mis on üsna sarnased Euroopa Parlamendi jaoks ja Kanada jaoks. esimene küsimus. kuidas on olnud, milline on olnud reaktsioon ja kuidas on täna hinnatud äh, Iraani olukorda pärast lennuki allatulistamist, mis leidis aset mõni nädal tagasi, mõni nädal tagasi ja teine küsimus samuti rääkisite äh, suhetest, mis on väga tähtsad äh, Euroopa Liidu ja Kanada valitsuse vahel. nüüd rääkides kodakondsusest ja mitte sellest, kes on valitsusest, aga ka rääkides opositsioon, ega ka mitte opositsioonist. vaatame viimaseid lepinguid, kõnelusi Euroopa Liidu ja Kanada vahel. kas on neid vastu võetud positiivselt või kuidas neid on vastu võetud, kas pigem on äh, lähenemine olnud poleemiline või nähtud pigem positiivset, arvestades neid viimaseid äh, kokkuleppeid? aitäh ja järgmisena saab sõna Viola, palun. aitäh, esimees. aitäh ka suursaadikule selle põhjaliku informatsiooni eest Te mainisite kaubandusmahu suurenemist Euroopa Liidu ja Kanada vahel, see on hea äh, signaal ka liikmesriikide jaoks ning äh, ma oleksin samuti huvitatud veidi rohkem äh, põllumajandusest, mida te ka mainisite, aga mis olid need peamised sektorid, kus kaubandus suurenes, võib-olla teil on need arvud olemas, võib-olla mitte, ma lepin ka kirjaliku vastusega. ning mind huvitab ka Actix situatsioon, Kanadat üllatas veidi see, kuidas Venemaa selles piirkonnas väga agressiivselt käitus. ma ei tea, kas selle kohta on äh, uut äh, informatsiooni, kas see on üldse Kanadas avalikkuse või diplomaatilise korpuse jaoks äh, probleem. ja siis Hiina ja Kanada suhted pärast proua Wengi arreteerimist kolmteist kuud tagasi see on samamoodi oluline teema ning ma ei tea, kas teil on võimalik avalikult seda olukorda kommenteerida ja kuidas nad asjaga kavatsevad toimida, mis puudutab äh, suhestumist USA-ga ning millised on Hiina nõudmised, teades, et äh, Vaikse ookeani lääneküljel on suur Hiina äh, populatsioon ja kuidas sellega toime tulla. ning me teame, et Kanada on väga palju seotud Ida-Euroopaga, eelkõige Ukrainaga. seega meie jaoks oleks huvitav teada veidi rohkem, kui teil on infot, milliseid konkreetseid samme kavatsetakse astuda Ukrainas või teistes idapartnerluse riikides, aitäh! Thank you, kolleeg uh, Moreno aitäh ja nüüd kolleeg Moreno Sanchez. Ah. <laughs> ja suur aitäh, esimees. ning eh, tahaksin tänada ka proua Hurtad eh, tema ettekande eest ma ei võta sõna mitte ainult eh, komisjoni asendusliikmena, vaid ka seetõttu, et olen Fashita raportöör ning ma olen ka Euroopa Liidu ja Kanada vaheliste suhete delegatsiooni asepresident. esimees ütles juba, et Kanada on ehk kõige euroopalikum riik väljaspool Euroopa Liitu. meil on väga palju ühiseid väärtusi ning meil on ka väga palju ühiseid probleeme. ning see leping on midagi enamat kui ainult kaubandusleping. Te rääkisite rändest, kliimamuutustest, soolisest võrdõiguslikkusest ning äh, ma arvan, et väga palju äh, on veel ära teha. Te ütlesite, et Kanada valitsus on jäänud enam-vähem samaks. aga meie kavatseme äh, omalt poolt tagada, et meie poolt väga palju muutusi sellesse olukorda ei tule nüüd CETA leping ja selle ratifitseerimine, me teame, et mõned liikmesriigid ei ole nii valmis selleks ratifitseerimiseks. aga seda lepingut ümbritseb väga palju vale infot. me teame, et inimesed hääletavad, neil on ideid, aga tihtipeale on neil valeinformatsiooni ja mida me saaksime selle vastu võitlemiseks ära teha? suur aitäh! kui võiksin ka omalt poolt küsimuse esitada, siis eh, siiani on nelikümmend protsenti Kanada ja Euroopa Liidu vahelisest kauplemisest eh, toimunud eh, Kanada ja Ühendkuningriigi vahel. paljude riikide jaoks oli Ühendkuningriik nii-öelda värav Euroopasse Commonwealthi ja teiste riikide jaoks. kas äh, on nüüd äh, oodata mingisugust muutust äh, suhtumises Euroopa Liitu või on endiselt nii-öelda ooteaeg ning oodatakse ära, milline saab olema see järgmine leping Ühendkuningriigiga? aitäh ja kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna saada? ma selliseid kolleege enam ei näe, et palun teil on sõna vastamiseks. suur aitäh. alustaksin võib-olla lõpust ja räägime sellest äh, kaubanduslepingust, ratifitseerimisest ja milline see välja saab nägema. ma kordan vaid seda, et meil on äh, üleminekuperiood suhetes Ühendkuningriigiga, see kestab üks aasta ja seni midagi ei muutu ning äh, Ühendkuningriik äh, otsustab siis, kuidas ta peab läbirääkimisi, äh, kas selle vastu on üldse huvi, me teame, et huvi on luua kaubandusleping Kanadaga. me vaatame statistikat ja mida see tähendab tegelikult meie jaoks. see ei puuduta mitte ainult Kanadat, vaid see on ka üldine suundumus kaubanduses milline saab olema meie arenguabi ilma Ühendkuningriigita ja nii edasi. Teie teate sellest äh, palju rohkem ja ilmselt te arutasite neid teemasid äh, siin Euroopa Parlamendis väga pikalt. meie ametnikud ja inimesed, kes vastutavad äh, suhete eest kolmandate riikidega, teevad täpselt sedasama. Nad uurivad põhjalikult äh, millele me peame keskenduma ning äh, Ühendkuningriik äh, oli tõepoolest nii-öelda esimene kontaktpunkt, aga Kanada valitsuse puhul te näete erinevates äh, vastutusalades, et on allkirjastatud lepinguid kolmandate riikidega, seega see sõltub nendest. mul arve praegu siin ei ole, see on pigem küsimus, millele oskavad vastata DigiTrade kolleegid mida me saame aga kaubanduslepingu osas ära teha, on aidata oma kolleege DigiTrade'is, äh, aidata neil selgitada, miks SBA ja Z on kasulikud. me räägime liikmesriikidega, aitame neil korraldada teavituskampaaniaid, äh, vaatame, mida SBA ja Z on meile üldse pakkunud oli uskumatu, kui äh, palju huvi oli teiselt poolt ookeani äh, selle vastu, et äh, osaleda erinevates valdkondades, erinevatel üritustel ning huvi Euroopa Liidu vastu on tõepoolest suurenemas. meil on olnud kahepoolseid töörühmi ja minu meelest praegu on meil neid töörühmi kakskümmend seitse ja see arv järjest suureneb. meie eksperdid tahavad koos tegutseda ning äh, nad näevad äh, väga palju võimalusi äh, selles laialdases suhtes. oluline ei ole mitte ainult see, et töörühmi on palju, vaid see, et nad tõepoolest kohtuvad ja vahetavad ideid. mitte nii nagu mõnede riikidega, kus töörühmad on loodud, aga nad mitte kunagi ei kohtu. ja me tahame, et äh, nad äh, midagi teeksid, aga neil ei ole äh, selle vastu mingit huvi. praegu on siin olukord vastupidine, nemad tulevad meie juurde ja neil on see huvi olemas. nüüd CETA puhul me töötame koos liikmesriikidega, et uurida, millest oleks abi. me teame, et Kanada saatkonnad on väga aktiivselt kaasatud meie liikmesriikidega selles valdkonnas. Ukraina me teame, et Trudeau eelmine valitsus äh, oli väga suuresti kaasatud, nad aitasid reforme läbi viia Ukrainas. Nad üritasid äh, kaasa aidata erinevate õigusaktide vastuvõtmisele, näiteks äh, korruptsiooni uuesti kriminaliseerimine ja nii edasi. ning siin tegutseme äh, käsikäes, me koordineerime seda tööd koos Kanadaga ning me üritame võimalikult paljudes teemadega, eriti Ukraina puhul, vaadata, et meie ja nende tegevuse vahel on sünergia. et me tõepoolest tegutseksime vastakuti. tulles nüüd äh, põhja poole, Arktika ja see ala, mis on meie jaoks äh, uus. Te teate, et me üritame olla osa Arktika rühmast, kuid kahjuks Euroopa Liit kui selline selle osa ei ole seal on omad liikmesriigid, aga meie poliitika on suuresti äh, koordineeritud Kanadaga ning meil toimuvad äh, regulaarsed kohtumised Arktika teemal koos Kanadaga, et me saaksime võrrelda poliitikaid ning äh, seada prioriteete. me vaatame ka, mida liikmesriigid teevad ja millised on Kanada prioriteedid ning et see sobituks kokku. loomulikult nende prioriteedid äh, erinevad veidi meie omadest, see on alati nii olnud. see, mida Venemaa Arktikas teeb, me teame seda, loomulikult me jälgime olukorda väga hoolikalt, aga taaskord see on piirkond, kus me peame kõik koos töötama võib-olla jään siin välispoliitika teema juurde ja räägin Hiinast. Hiina ja Ukraina on kaks peamist prioriteeti, kus me tõepoolest väga palju viimaste aastate jooksul tööd koordineerimise, koordineerisime. Kanada on positiivselt reageerinud toetusele, mida me neile andsime, eelkõige siis selle isiku puhul, kes Hiinas kinni peeti ning äh, ma loodan, et äh, meie diplomaatilised jõupingutused aitavad selle inimese äh, õige pea tagasi koju tuua. see on väga keeruline olukord, see on kahepoolne probleem. aga kui meil on võimalik aidata, siis me seda ka teeme. sest lõppude lõpuks on see inimõiguste küsimus ja nende inimeste õiguste küsimus, mida tuleks austada ja opositsiooni toetus Kanada Euroopa Liidu kaubanduslepingule. jah, alguses äh, oli kriitikat, aga nüüd, kus äh, on avaldatud uusi andmeid, siis äh, ma pean ütlema, et mitte ainult opositsioon Kanadas, vaid ka see vastuseis, mis oli Euroopas Zeta vastu, nüüd nad mõistavad, et see leping on tõepoolest hea kvaliteediga leping ning nad näevad, mida see leping Kanadale ja Euroopa Liidule annab, et see toob väga palju positiivset ning äh, nüüd enam äh, äh, ei ole olnud nii palju kriitikat. ning äh, selle põhjuseks on see, et me üritame välja tuua äh, häid näiteid ja argumente selles arutelus ja üks küsimus esitati ka olukorra kohta Iraanis. Te teate, milline on Euroopa Liidu seisukoht ning te teate, et selle seisukoha aluseks on Julgeolekunõukogu resolutsioon. Kanada tõepoolest soovib saada Julgeolekunõukogu liikmeks ning nad äh, loomulikult ootavad ka, toetavad ka seda resolutsiooni. loomulikult on veidi erinevaid arvamusi äh, selle osas, mida on võimalik ära teha suhetes Iraaniga ning me alati vaidleme sellel teemal oma lõunanaabriga. aga me oleme siiski sellel teemal üsna ühel meelel Euroopa Liiduga. aitäh. aitäh. kas on veel kolleege, kes sooviksid esitada täiendavaid küsimusi? kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänaksin teid, et siia täna tulite ning eh, jälgige kindlasti eh, lähedalt sündmusi Kanadas, et te saaksite alati meid kursis hoida. suur aitäh ning eh, teen seda suurima heameelega. kolleegid, nüüd on meil paus kaheksa minutit, sest volinik Varhei peaks siia jõudma kell kuusteist viisteist ning tegu on kinnise koosolekuga kõik kõik need suurepärased noored inimesed äh, ruumi tagaosas, kellel ei ole siin äh, ülesannet ette nähtud, siis äh, teil palutakse ruumist väljuda